muudatusettepanekutest on jutt, mille suhtes hääletamine aset leiab teie meelest? jah, ma vastaksin teile kohe. parlamendi teenistustel on kohustus, oli kohustus äh, see nimekiri ette valmistada, ma sain selle neilt kaks tundi tagasi, see on tuli uus ja see tuli minul siis parlamendi teenistustelt ja see kohaselt jõuab see ka teieni ja nüüd härra Carlo Cassini, palun. <clears throat> aitäh. loomulikult me austame teie otsust. kuid me peaksime tegelikult siingi arvestama, et niisugune etteteatamine ei ole sugugi seondud eh, Lissaboni äh, lepingu jõustumisega minu arvates, et ka põhiseaduskomisjonil on siiski volitused vastavasisulisi ettepanekuid teha. ja hästi, kui keegi, keegi saadik teeb ettepaneku, algatuse, siis hästi, siis ta võib oma algatusele toetajaid otsida sõltumata kodukorrast on tal see õigus ja sõltumata sellest, kas Lissaboni leping on jõustunud või mitte seetõttu ma leian, et see on täiesti õigustatud ja põhjendatud ja kõik need muudatusettepanekud räägivad sedasama keelt. ja selles mõttes ma leian, et kodukorra, kordukorda tulevad viia kõik need muudatused, mis puudutavad eh, Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevaid õigusi. me peame need muudatused tegema Lissaboni lepingu vaimus muuhulgas puudutab see ka Euroopa eh, Liidu institutsiooni vahelisi suhteid, tahtsin seda rõhutada. E, e, aitäh, aitäh kolleeg. ja nüüd härra Sandor Tabadži. suur tänu, president. see arutelu peegeldab väga selgelt seda olukorda, mille kohaselt Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu ajaloolisest seisukohast toimuvad niivõrd olulised muudatused, et mitte ainult üks raport ei suuda kõiki neid hõlmata, loomulikult ma avastan või avaldan tunnustust härra Martinile ja Corbettile, kuid on endiselt, nii nagu ka teised kõnelejad ütlesid, väga palju lahtisi küsimusi, mida tuleks tulevikus õiguslikult lahendada. toon ühe näite. mul on hea meel näha, et parlament tegi väga selge avalduse põhiõiguste harta toetuseks. sellegipoolest me teame, et äh, on rida riike, kes on soovinud erandit selles osas. Need puudutavad näiteks äh, keelelisi õigusi, samuti on probleeme, mille kohta seni volinikud on öelnud, et need ei ole agi kommuniteeri osad. nii et me näeme, et seoses äh, põhiõiguste hartaga on kerkinud küsimus sellest, et tuleb siis defineerida, millised õigused lasevad parlamendil oma seisukohti moodustada kui me vaatame näiteks keelereegleid Slovakkias, siis härra Orban ei peaks tulevikus ütlema, et see ei kuulu Euroopa õiguse alla. üks minut. proua Tolts. härra president, ma olen teie ees demokraadina, inimesena, kellel on ka demokraatlik mandaat mis on sama nagu kõigil teistel, kes parlamenti on valitud. samuti olen inimene, kes pärineb Ühendkuningriigi piirkonnast, mis on palju kannatanud just nende tõttu, kes soovivad demokraatlikku poliitikat hävitada, seetõttu olen tulnud siia väga suurte ootustega selle kohta, kuidas siin par-, demokraatiat koheldaks ja ometi siin demokraatlikult valitud liikmena pean ma leidma, et ma olen välja arvatud koordinaatorite koosolekult, mul ei ole midagi öelda esimeeste konverentsil, kus toimuvad väga olulised arutelud ja loomulikult mul on rõõm kuulda, et te püüate lahendada neid küsimusi, kuid ma paluksin teil, härra president, need asjad väga kiiresti lahendada, kuna on oluline, et demokraatlik mandaat, mis sellel parlamendil on, leiaks ka sellest kinnipidamist. ma riigin kõigi nende liikmete nimel, kes ei kuuldu fraktsioonidesse, kuid kes on demokraadid ja kes soovivad näha selles küsimuses lahendust, aitäh. Mr Elmar Brok. härra Elmar Brok. Please. palun. härra president, kallid kolleegid kallis kolleeg Martin, õnnitlen sind raporti puhul, kuid samas tuleb ka öelda, et Lissaboni lepingu jõustumisega on Euroopa Parlamendist saanud tõeline demokraatlik parlament, kellel on kõik õigused ja kellel on täieõiguslik õigus neid õigusi ellu viia. ma näen liigseid viiteid sellele, et jaa-jaa, otsustab esimeste konverents. ma näen liiga palju viiteid sellele eh, ja vihjeid sellele, et ei soovita seda, et komisjonides tegelikult otsused eh, välja töötatakse ja langetakse, nagu see on kombeks enamikus demokraatiates ma näen, et äh, esimeste äh, konverents on võtnud endale äh, liigseid volitusi. aga me peaksime siiski arvestama, et kui komisjon töötab välja ettepanekuid selleks, et neid arutada täiskogu istungil, siis ei saa olla, et mingi parlamendi tööorgan, mingi parlamendi sekretariaat, mingi tehniline personal võtab vastu otsuse selle asja sobivuse või mittesobivuse kohta kui andke andeks, kas siis on tegemist mingi hirmuga, et parlamendi saadikud võtavad vastu otsused, mille tagajärgede eest me ise võib-olla alati kaitstud pole? ma igatahes olen täiel öö, määral selle vastu, et parlamendisaadikute õigusi kitsendataks või pisendataks. One minute thirty seconds Roberto Gualtieri, poolteist minutit. aitäh. Martini raporti vastuvõtmisega täidab Euroopa Parlament vältimatut ülesannet ehk siis täiendab oma kodukorda Lissaboni lepingu sätetest tulenevate õiguste võrra ma leian, et raporti sisalduvad muudatusettepanekud sisaldavad kõiki neid äh, uuendusi, kõiki neid äh, täiendatud ja muutunud menetluskordi, mis lepingust tulenevad. Äh, tähtsad on lepingute läbivaatamise õigused aga ka see, et käsitlemist leiab rahvusparlamentide roll sest öö, öö, suurem demokraatia, laiem parlamentaarne legitiimsus on need, mis suurendavad meie laiendavad meie funktsioone ja väljendavad meie suurenenud õigusi. nüüd äh, loomulikult kõik need muudatusettepanekud viitavad sellele, et meil oleks viimane aeg tegelikult asuda ka kogu kodukorra äh, tervik üle, äh, läbivaatamise juurde ja täieliku ümbertöötamise juurde. ma pean näiteks silmas muudatusettepanekut muuhulgas, mis puudutab vaatlejaid ja nende staatust. suur aitäh! suur tänu. härra Paolo Rangel, palun. poolteist minutit. suur tänu, president. tahaksin alustada sellest, et äh, avaldan tunnustust härra Corbettile ja härra Martinile raportööridena ning Rahvapartei liikmena on mul oma seisukoht muudatuste kohta ja tahtsin siin välja tuua peamise, seda ei ole täna veel piisavalt mainitud, see puudutab rahvusparlamente. Euroopa demokraatia põhineb Euroopa Parlamendi osas loomulikult Lissaboni lepingus, kuid üldiselt Euroopas kehastub see nii-öelda äh, rahvusparlamentides, nii et meil on nii-öelda kahepoolne legitiimsus sellel demokraatial, rahvusparlamentide roll, vabandust, Euroopa Parlamendi roll, sealhulgas õigusloomes ning eh, teisalt koostöö rahvusparlamentidega, nii et ma nõustun täielikult nende ettepanekutega, mis on tehtud. ma ei nõustu selle kolleegiga, kes ütles, et me äh, oleks pidanud jätma hilisemaks nende mehhanismide paikapanemise, mis puudutavad koostööd rahvusparlamentidega, minu arvates ei ole õige eh, lähenemine ning kolleegide Saieri ja Brocki ettepanekute kohta COSAC-i osas, nendega ma nõustun ja olen solidaarne ka sellega, mida väljendas härra Brock seoses parlamendi ja tema enda liikmete rolli. suur tänu, härra Maaro. on toimunud selle institutsiooni loomuses eh, tegelikult väga suur muutus, tõeline muutus ja ka teistes institutsioonides, see puudutab meie poliitilist tegevust ja meie võimet anda meile lühikese aja jooksul need legislatiivsed või õigusloomelised instrumendid, mis ai-, annavad meile võimaluse kasutada neid tohutuid võimalusi, mida Lissaboni leping pakub. see, kas me seda suudame, määrab ka kogu Euroopa masinavärgi tulevikku. on selge, et siin on kaalul nii föderaalse kui eh, subsidiaarse mõõte laiendamine ja kõik see on meie tulevikku silmas pidades otsustava tähtsusega seetõttu arvan ma, et antud etapis ei ole me võtnud piisavalt arvesse meie kodanikke, neid, kes on poliitika keskmes tegelikult. ma nüüd selgitan, mida ma silmas pean. Euroopa on meie kodanike elus väga oluline, kuid äh, selle asemel, et äh, üksikisikut või perekonda panna keskmesse, on liikmesriigid kasutanud subsidiaarsust selleks, et edendada oma institutsioone ja seetõttu subsidiaarsus, nii nagu see on väljendatud põhiõiguste hartas, on veelgi tähtsam kui kunagi varem, meil on vaja seiresüsteemi, nii et toimuks tõeline äh, eelnõude hindamine, mis meie ette jõuavad, eriti selles osas, mis puudutab lähimuspõhimõttest kinnipidamist see on tõeliseks alguspunktiks, kui me tõesti soovime niisuguseid institutsioone, mis juhivad või on tagatiseks meie kodanikele, mitte nende ülemusteks. härra Mendes de Vigo, üks minut. suur tänu. mina räägiksin jällegi muudatusettepanekute vastuvõetavusest. see on see punkt viiskümmend kolm ma arvan, et te peaksite kuulda võtma härra Kassiini põhiseaduse asjade komisjoni esimehe tarku sõnu, me ei soovi, et Lissaboni lepingu järel otsuseid hakkaksid tegema, e-, pärast Lissaboni hakkaks otsuseid vastu võtma parlamendi juhatus. seetõttu palun, härra president, kasutage oma võimu, mis teil on vastavalt kodukorrale Äh, ja et vastu võtta ka vastav otsus selles küsimuses. suur tänu. ja nüüd palun raportöör. To... suur tänu, president, suur tänu kõigile sõnavõtjatele. ka mina räägiksin sellest küsimusest, millest rääkis veel härra Mendes de Vigo. härra Cassini äh, nagu tavaliselt oli väga äh, arukas selles küsimuses. muudatusettepanekud, mille, äh, millel ei ole mingisugust pistmist Lissaboniga, siis mõnede puhul ma oleksin olnud valmis isegi poolt hääletama, aga mõistlik oleks neid ikkagi ennem pikemalt arutada, ennem kui me nende üle hääletame. liikmetel on öö, äh, täielik õigus öö, äh, tulla välja ettepanekutega juhatuselt pädevusi ära võtta, erinevalt sellest, mida härra Fox rääkis. mina sellega võib-olla ei nõustu, aga seda tuleb arutada veel siin kojas. teised küsimused, nagu näiteks liikmesriikide parlamentide roll, ei ole otseselt võib-olla Lissaboni alased muudatused, aga nagu härra Cassini ütles, on need seotud Lissaboni öö, vaimu rakendamisega, sest liikmesriikide parlamentide roll Lissaboniga seoses muutub seetõttu minu arvates peaks otsustama, et need on, muudatusettepanekud on asjakohased. aga komisjonide roll ja nii edasi ja nii edasi ei ole ilmselgelt seotud äh, Lissaboni lepinguga, seda tuleks arutada hiljem, suur tänu. suur tänu. daamid ja härrad, siinkohal lõpetame oma arutelu ja ka tänase